millised on tema plaanid, mida ta kavatseb ellu rakendada. veel kord tere tulemast meie komisjoni ja aitäh! Okay. Excuse me. Honorable Chair, lugupeetud proua esimees, lugupeetud komisjoni liikmed. elus on tähtis öelda asju nii, nagu nad on, ilma keerutamata. praegusel hetkel kakskümmend kuus miljonit inimest äh, Euroopas on tööta ja me ei saa sellega nõustuda. seitse ja pool miljonit noort äh, eurooplast viisteist kuni kakskümmend neli aastat vana ei käi tööl, ei koolis ega ka mingil koolitusel. jällegi asi, millega me ei saa leppida. üle saja kahekümne nelja miljoni inimese elavad kas vaesuses, on sotsiaalselt või on sotsiaalselt tõrjutud. jällegi midagi, millega me ei saa leppida sellepärast minu eesmärk järgmise viie aasta jaoks on täiesti selged. tuleb võidelda töökohtade eest, parema sotsiaalse kaitse eest, tuleb võidelda vaesuse vastu ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. Need on paljude eurooplaste prioriteedid ja ma olen veendunud, et need prioriteedid on ka teie prioriteedid. kallid kolleegid selle parlamendi liikmena peaaegu kakskümmend kolm aastat võin teile öelda, et mul on väga suur austus selle institutsiooni ees, minu austus Euroopa Parlamendi ees selle aja jooksul kasvas ja kasvas. ma näen, et te võitlete ja meie võitlesime parema Euroopa eest. meie oleme need Euroopa Parlamendist kujundatakse tulevikku Euroopa jaoks konkreetsete tulemustega eurooplaste jaoks. mainiksin minu koostatud raporteid panganduse järelevalve kohta ja ka majandus- ja rahaliidu reformide kohta. kuid me meie jaoks ei ole tähtis mitte ainult leida enamus äh, teenuste direktiivi jaoks, vaid meil tuleb oma tegevusele anda ka sotsiaalne mõõde minu jaoks on väga tähtis, et äh, tehtaks koostööd fraktsioonide üleselt ja kõikide erinevate Euroopa Liidu institutsioonide vahel. kui te toetate minu kandidatuuri ja minust saab tööhõive, sotsiaalküsimuste ja oskuste volinik, siis ma jätkan seda alustatud tööd majandus ja rahanduskriis pani meid suurte väljakutsete ja proovikivide ette Need meetmed mis Euroopa Liit peavad vastu võtma selleks, et olukorda parandada, olid vajalikud, kuid kahjuks me ei ole siiamaani saanud äh, kodanike toetust sellele, usaldust sellele. sellepärast tuleb teha selliseid samme, millest saaksid aru kõik kodanikud, mida tunnetaksid kõik kodanikud. Jean-Claude Juncker andis mulle ülesande anda sõnale sotsiaalne jällegi tema täielik mõõde tagasi ja ühendada see turumajandusega ma tahan seda tööd teha, ma olen veendunud, et vabadusel või vastutusel põhinev turumajandus on võimalik, on täiesti selge, millest me siin räägime tulevane komisjoni kolleegium peab ka sotsiaalses mõõtmes tulemusi näitama. tööjõu liikumine tööhõive küsimused on minu portfellis ja ma kavatsen teha äh, just äh, volinikega Dombrovskisega, Kadaneni ja Moskovitsiga koostööd ning minu arvates on suureks ülesandeks see, et me järgmise viie aasta jooksul alati keskenduksime ka sotsiaalsetele mõjudele kõikide meetmete puhul. Juncker, kallis kolleegid, nagu ütles Jean-Claude Juncker, kriis ei ole veel läbi, sellepärast et kakskümmend kuus miljonit eurooplast on tööta. minu jaoks ähm, ei ole vaja valida konkurentsivõime ja sotsiaalse õigluse vahel. Need on ühe mündi kaks külge mis ühiselt moodustavad konkurentsivõimelise ja solidaarse sotsiaalse turumajanduse aluse. minu äh, roll on äh, luua parimad võimalikud tingimused selleks, et töötud saaksid leida töö ning võidelda tõrjutuse ja vaesuse vastu. see tähendab seda, et tuleb arendada tööturgu kogu Euroopa tasandil, see tööturg peab olema dünaamiline ja integreeritud kus tööotsijad omavad võimalust eh, omandada vajalikud oskused selleks, et eh, täita ettevõtete esitatud nõudmisi, sõltumata sellest, kus nad Euroopa Liidus parajasti asuvad. Eh, vajadustele kohandatud õpe, mis on kõigile kättesaadav, pikaajaliste töötute sihipärane aktiveerimine ning töötajate liikuvus on äh, kõik äh, need meetmed, mis Euroopas on täna hädavajalikud selleks, et taastada majanduskasv ning vähendada vaesust. Need, kes mind tunnevad, teavad väga hästi, et ma ei otsi mitte kunagi liigselt lihtsustatud lahendusi keerulistele probleemidele. see ei ole usaldusväärne, see ei ole aus ja see ei ole ka tõhus mina soovin käegakatsutavaid tulemusi, ma soovin, et ettevõtted saaksid ennast äh, areneda ja kohaned, arendada ja kohaneda nende kiirete muutustega, mis toimuvad globaliseerumise tingimustes, milles me kõik osaleme. ma soovin samuti, et äh, et ettevõtjad ja töötajad saaksid anda oma panuse eh, rikkuste loomisse sellistes tingimustes, mis tagavad nende väärikuse, eh, nende põhiõiguste austamise ja võrdsed võimalused. mehed ja naised, eh, need, kes töötavad mitte oma päritoluriigis, kes on pärit teistest liikmesriikidest, puuetega inimestelt, kõigil neil peab olema juurdepääs tööturule ja neil kõigil peab olema õigus töötasule, eh, mis on kõigi jaoks võrdne, samuti on, peab olema neil juurdepääs võrdsetele toetustele eh, mis puudutab meie konkurentsivõime säilitamist ja meie sotsiaalkaitsesüsteemide püsimajäämist, eh, selleks on vajalik, et me võitleme kuritarvitamistega ja karistame neid, kes neid toime panevad. ja kõige selle saavitamiseks on mul neli prioriteeti Äh, mis minu arvates on võrdselt olulised. esiteks töökohtade loomine. Need töökohad, mille kriis hävitas, neid on miljoneid. selleks, et äh, anda töötutele uusi väljavaateid, on kõigepealt vaja luua uusi töökohti. ettevõtted, eelkõige VKE-d vajavad äh, soodsaid tingimusi selleks, et edendada ja käivitada oma tegevust, olgu siis tegemist traditsioonilise või uuendusliku tegevusega ning või öö, vallutada uusi turge. teiseks, juurdepääs tööturule. massiline tööpuudus eksisteerib samaaegselt äh, olukorraga, kus tööjõud vananeb ning äh, tööotsijad, iseäranis noored, ei oma tihtipeale vajalikku kvalifikatsiooni. Neil ei ole enam juurdepääsu stabiilsetele töökohtadele. on vaja täiendavaid jõupingutusi selleks, et noori suunata, selleks, et naised ja puuetega inimesed saaksid täieliku juurdepääsu tööturule. samuti on vaja aktiveerida pikaajalised töötud võimalike lahenduste hulgas oleks töötajate pare, parem liikuvus, Äh, see peab olema väga olulisel kohal, me peame seda edendama. kolmandaks, kvalifikatsioon. meie konkurentsivõime sõltub eelkõige meie oskustest. tänased töötajad äh, töötavad mitmetel erinevatel ametikohtadel oma äh, tööelu jooksul ning me oleme jäänud maha selles vallas, et me äh, Äh, arendame töötajate äh, oskusi kogu nende tööelu jooksul, olgu siis tegemist noorte või vanadega. neljandaks, sotsiaalne kaitse. Äh, sotsiaalne kaitse on väga oluline investeering, tagamaks meie jõu, jõukust. kahe tuhande kümnendal aastal panime paika olulise, selge eesmärgi. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks tahame vähendada kahekümne miljoni võrra nende inimeste arvu, kes kannatavad vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse all. tegelikkuses on aga asi hoopis vastupidi. kriis on kaasa töönud vaesuse ja tõrjutuse suure kasvu. meie sotsiaalse kaitse süsteemid peavad olema tõhusamad, nad peavad olema paremini suunatud tulemuste saavutamine ja samas tuleb tagada nende süsteemide püsivus kallid kolleegid, selleks, et saavutada neid prioriteete, kasutan ma kõiki vahendeid, mis on komisjoni käsutuses ja eriti keskendun neljale tegevussuunale. esiteks, vajalik, on vajalik on mobiliseerida investeeringuid minu eesmärk on edendada investeeringuid töökohtade loomisse ning aidata töötutel inimestel tööle tagasi saada. Äh, selles vallas teen koostööd asepresident Jürgi Kadaisega selleks, et äh, võtta kasutusele kolmsada miljardit äh, eurot investeeringuteks, mida Jean-Claude Juncker on lubanud. ma võin teile kinnitada, et ma kasutan tõesti kõiki olemasolevaid rahalisi vahendeid selleks, et investeerida inimestesse. iseäranis kasutan Euroopa Sotsiaalfondi kõige suuremas puuduses olevate abistamiseks mõeldud fondi ning globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi. kõiki neid fonde äh, tuleb kasutada selleks, et luua töökohti, anda inimestele kutseoskusi ja võidelda vaesusega. teen tööd selle nimel, et äh, kiirendada noorsootööhõive algatuse käivitumist liikmesriikides, see on äärmiselt oluline selleks, et noorsootagatis muutuks kohapeal reaalsuseks. teiseks, mis puudutab majanduslik, majanduse juhtimist, siis eh, seda tuleb kiirendada. tööhõive ja sotsiaalpoliitika peavad Euroopa poolaaastas olema palju nähtavamal kohal selles vallas teen äh, tihedat koostööd asepresident Valdis Dobrovskiga ja kolleeg Moskovitšiga, hoolitsemaks selle eest, et need otsused, mis langetatakse, aistavad paremini strukturaalsete reformide sotsiaalsete tagajärgedega äh, on vajalik süvendada meie liikmesriikides käimasolevaid reforme ja see tähendab, et rohkem tähelepanu tuleb pöörata ka, pöörata ka õiglusele ja reformide jätkusuutlikkusele Äh, haavatavate riikide toetusprogrammide sotsiaalse mõju hindamine annab selle eesmärgi saavutamisse panuse. samuti tuleb taaskäivitada sotsiaalne dialoog. teen koostööd asepresident Dombrovskisega, hoolitsemaks selle eest, et tööandjad ja töövõtjad nii äh, riiklikul kui Euroopa tasandil on Euroopa poolaastas tõelised partnerid äh, olulised ja keerulised sotsiaalsed reformid vajavad läbiarutamist sotsiaalsete partneritega Äh, need peavad kaasama kõiki olulisi tegijaid ning hõlmama kogu sotsiaalset ja majanduslikku spektrumit, sealhulgas ka VKE-sid ja füüsilisest isikuised ettevõtjaid, kes praegu loovad Euroopas väga palju töökohti. kolmandaks, proportsionaalsed ühised reeglid on äärmiselt olulised selleks, et säilitada võrdsed tingimused ja kaitsta töötajaid ühil, ühisel turul loomata seejuures siis liigset koormat kellelegi teen tihedat koostööd liikmesriikidega, hoolitsemaks selle eest, et olemasolevad õigusaktid võetakse korralikult üle ja rakendatakse ellu. ma arvan, et selles vallas tuleb tegevust tugevdada. Äh, kooskõlas aruka reguleerimise tegevuskavaga hindan ka olemasolevaid seadusi, vaatamaks, kas nad on tõhusad, proportsionaalsed ning kergesti kohaldatavad näiteks äh, peame vaatama selliseid valdkondi nagu töötajate kaitse uute ohtude eest ning äh, ma teen ettepaneku moderniseerida ja kus ajakohane ka lihtsustada olemasolevaid seadusi, samas aga loomulikult tuleb säilitada kõrge kaitsetase. ma samuti kaalun ja töötan välja uusi algatusi, kui see on vajalik, näiteks sellistes valdkondades, mis on seotud töötajate liikuvusega. lõpetuseks, minu ülesanne on, on äh, Äh, saa-, saavutada võimalikult palju, kasutades neid vahendeid ja partnerlusi, mis meil on ning järgmiste aastate loo-, jooksul luua koos Euroopa Parlamendi, nõukogu ja selle liikmetega koos sotsiaalsete, sotsiaalsete partnerite ja komisjoni kolleegidega selline Euroopa, mis on õiglasem ja jätkusuutlikum. järgmise viie aasta jooksul teen ma tihedat koostööd selle kojaga ning olen alati valmis arutama teiega olukorda. meil on ühine eesmärk inimesed, nende tervis, nende töö ja nende heaolu. sest et Euroopa on ju eelkõige inimeste jaoks. Te võite minu peale loota, ma olen teie liitlane, kes aitab seda eesmärki saavutada.